jätkame oma istungit ning kõigepealt mul mõned tea-, on teile mõned teadaanded. eile mõisteti Saudi Araabias surma seitse inimest ja surmaotsus viidi täide. Saudi Araabia võimud on saanud rahvusvaheliselt üldsuselt protesti, sealhulgas siis ka meilt.